kõvasti vaeva, aga jätkem siiski liikmesriikide hooleks konkreetsete sammude astumine nende tegevuste ellurakendamisel. ma tänan, härra volinik, sellega mõttevahetus on lõppenud ja kaksteist kolmkümmend homme toimub hääletus ja nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on härra Teeva raport, mis puudutab tammide infrastruktuure arenguriikides ja annan kohe sõna meie raportöörile neljaks minutiks. Uh, lugupeetud president, kallid kolleegid. täiesti õigustatud äh, oleme me umbes viimase pooltunni jooksul arutanud ähm, äh, surmajuhtumite vähendamise üle Euroopa teedes teedel ja äh, minu raport, mis puudutab äh, tammi infrastruktuuri eh,, tahab saavutada sama eh, ebavajalike surmajuhtumite vähendamist eh, üleujutuste tõttu, mida põhjustavad Liustiku järved Himaalaja ja Ladina-Ameerika piirkonnas. ma olen kaheksateist tuhande jala kõrgusel helikopteriga sõitnud äh, Himaalaja kohal ja ma olen näinud äh, suurepäraseid kauneid äh, veega täidetud järvi enda all. Need on kõige ohtlikumad asjad, mida ma pika aja jooksul olen näinud. ja pärast seda koht kohtusin äh, ma mägipiirkondade integreeritud arengu rahvusvahelise keskusega, äh, kes on äh, ära märkinud kaheksa tuhat liustiku järve Himalaia piirkonnas, millest kakssada kolm on kuulutatud eriti ohtlikuks. kaks nädalat tagasi oli Nepaalis maavärin Euroopas sellest ei räägitud, aga Aasias küll Äh, paljud inimesed hukkusid selle tagajärjel ning äh, tegemist oli mm, üheksa koma äh, kuuekümne üheksa magnituudise maavärinaga Richteri skaalal ja selliste maavärinate tõttu võivad tammid puruneda ja põhjus, miks sellised liustikujärved tekivad, Eh, ning miks eh, looduslikud eh, liustikujärved moreenivallidega tekivad, seisneb selles, et liustikud sulavad kiiremini teatud ajaperioodil aastas tavaliselt on olukord selline, et liustiku eh, vesi eh, toidab eh, suurimaid jõgesid maailmas, Yangtze, Kollani jõgi ja nii edasi, ja üks koma kolm miljardit inimest kasvatavad ja tarbivad riisi ja nisu nende jõgede kaldal. aga Äh, kuna liustikud sulavad järjest kiiremini ning kuna vesi koguneb äh, nendesse kaheksasse tuhandesse äh, liustikujärve, siis Äh, ohuks on äh, nende järvede äh, oma piiridest väljamurdmine ning see toob kaasa väga kohutavaid olukordi, nagu näiteks hiljuti toimus Pakistanis, kus kakskümmend miljonit inimest jäid kodutuks ning tuhanded inimesed jäid nälja. viissada tuhat inimest olid sellised, kellele tuli anda erakorralist toiduabi ning nisusaak hävines aastate aastate vältel. ja üleujutused äh, olid Pakistanis ka äh, selle aasta juulikuus ning ka praegu äh, on Pakistanis väga palju piirkondi, kus on, mis, mis on veega üle võetud, Indias on sama olukord Need äh, suured jõed, äh, Ganges ja nii edasi, äh, nendesse tulev vesi ja selle kulg ei ole enam ette ennustatav. minu arvates on võimatu meil neid moreenivalle parandada, sellepärast et need on looduslikult kujunenud, aga me saame kontrollida vee väljavoolamist Äh, teatud meetodite rakendamise abil me saame kasutada tunnelite, kanalite süsteeme selleks, et vähendada liustikujärvedes vee tasandit, taset äh, ning äh, seeläbi, et me kontrollime vee voolamist jõgikondadesse. ära on vaja teha palju tööd ning ma kutsun ÜRO Äh, rahvusvahelise äh, ameti loomisele üles selleks, et India, Pakistan, Hiina, Bhutan, Nepal ja teised riigid äh, saaksid ÜRO egiidi all kokku tulla ja selle probleemiga tegeleda. suur aitäh, härra Deva ja nüüd jõuame me vaba mikrofoni vooru juurde ning kõigepealt saab sõna ja pidage meeles, teil on kõigil üks minut kõneaega, kõigepealt saab sõna siis proua Hübner suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik. ma arvan, et praegusel hetkel on käes olukord, kus me teame, et väga paljud riigid kannatavad katastroofide tõttu, mis on tulenenud valesti toimivatest tammidest, valesti ehitatud tammidest või tammide puudusest. me peame mõistma seda, et kliimamuutus, mis on aset leidnud, on toonud kaasa olukorra, kus eh, ilmastikutingimused muutuvad eh, ebatavalisteks ning me näeme kindlasti tulevikus korduvaid üleujutusi. ja seetõttu ma arvan, on ääretult oluline ehitada eh, vajalikke süsteeme. me teame, kuidas neid süsteeme rajada, sest tegelikult tammid ei nõua uusi ehitustehnoloogiaid, tamme on alati kasutatud ning nad on üsna tõhusad ja seetõttu on ääretult ääretult oluline äh, anda äh, asjasse puutuvatele riikidele ekspertteadmisi selles osas, kuidas neid tamme ehitada, aitäh! suur aitäh! Äh, proua Peenova suur aitäh, lugupeetud president, üleujutused on üheks hävitavamaks elemendiks, see puudutab nii inimelusid kui ka rahalist kahju ja sellised olukorrad tähendavad seda, et kõige haavatavamad riigid äh, kannatavad kõige rohkem. tarvitusele tuleb võtta vastu äh, meet-, tarvitusele tuleb võtta meetmeid äh, selleks, et Liistugi järved ei kujutaks endast ohtu. ma olen nõus raportööriga, ta ütleb, et on olemas meetmed, mis võiksid katastroofe ära hoida suursademete hulk suurendab ohtu veelgi ning tammid võivad lõhkeda ja puruneda. me ei tea, eh, mis tulevikus toimuma hakkab, eh, sest eh, sotsiaalseid faktoreid, kui me räägime suurtest tammidest, ei ole arvesse võetud. järgmine kõneleja, palun suur tänu, proua president. vett on meil äh, tõesti väga vähe kasutada, olgugi et äh, kuuskümmend protsenti maast on kaetud veega. me kannatame üleujutuste ja me kannatame põua all. palun, võite jätkata, ütleb president kõnelejale totodată aceste tehniline problem date nepoluantă dar în cazul în care construcia este kui eh, ehitustegevust korralikult läbi ei viida, siis see võib eh, mõjutada eh, tõsiselt mm, ühiskonda sotsiaalselt ja ka majanduslikult. me leiame, et meie tegevus peaks mõjuhinnangul põhinema Äh, ja äh, see peab põhinema ka äh, Maailma Tammikomisjoni soovitustel. ma arvan, et siinkohal on vajalik dialoog teiste riikidega. suur aitäh! vaba mikrofoni voorus keegi rohkem sõna ei soovi, mistõttu annan nüüd sõna volinik Sefkovitšile lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Teevat äh, tema koostatud äh, raporti eest äh, ning selle eest, et ta suurendab meie teadlikkust sellest väga olulisest küsimusest ning räägib meile sellest, kui ohtlik olukord siiski on selles valdkonnas, mida rahvusvaheliselt ei ole tükk aega arutatud. mul on väga hea meel selle üle, et te andsite mulle võimaluse komisjoni nimel sellel teemal sõna võtta. ma tahaksin rõhutada seda, et komisjon on nõus sellega, et TAMi infrastruktuuri äh, parendamine on äh, midagi, äh, mida tuleb teha holistlikult, me peame tegema Äh, kohandumismeetmetega, äh, kohandumisega, äh, poliitiliste otsustega nendes riikides, mida see probleem mõjutab. see resolutsioon tuleb väga õigel ajal, sellepärast et see keskendub kõikidele küsimustele, mis on seotud tammide ehitamisega ja tugevdamisega ning see keskendub ka investeerimisküsimusele ning tehnilisele ähm, teadmisele, mida on vaja selleks, et vältida erinevaid kõrvalmõjusid äh, nende projektide puhul. Euroopa Liit äh, tegeleb äh, kliimamuutuse vastase võitlusega. Cancuni ja Kopenhaageni kohtumistel on komisjon võtnud endale kohust-, Euroopa Liit võtnud endale kohustuse aidata liikmes, aidata riike ähm, olukorra leevendamisel eriti just äh, kohalikul tasandil äh, toetab Euroopa Liit jätkusuutliku arengu äh, programme selleks, et tegevused oleksid kohandatud kohalikule olukorrale. lisaks sellele, mis puudutab liustikujärvede sulamist, siis see kiireneb järjest, eriti just Himaalaja piirkonnas, nagu siin mainiti Äh, ja see äh, veevool mõjutab suuresti äh, jõgikondi, allavool asuvaid jõgikondi ning seal piirkondades asuvaid ja elavaid kogukondi. ja seetõttu Euroopa Komisjon tervitab seda raportit ning ütleb, et Äh, äh, Lüpsika järvete sulamine ning äh, nende üleujutused on järjest suuremaks probleemiks. kliimamuutuse probleemiga tegelemine ja sarnaste probleemidega tegelemine nõuab ekspertteadmisi äh, kriisi ohjamise valdkonnas, maaelu arengu valdkonnas ja kliimamuutusega kohanemise valdkonnas ja sellega seoses äh, teeb Euroopa Liit juba koostööd piirkondlike institutsioonidega, äh, nagu näiteks Mägipiirkondade Integreeritud Arengu Rahvusvaheline Keskus mida siin raportis ka mainitakse, eh, ning me teeme koostööd ka eh, mõjutatud piirkondade valitsustega selleks, et vaadata, kuidas oleks võimalik koostööd teha. näiteks eh, üleüldine toetus Aasia piirkonnale kliimamuutuse vastases võitluses, kaasa arvatud veeprojektidega seoses, on midagi, mida komisjon annab nendele piirkondadele äh, alates aastast kaks tuhat kaheksateist, suur aitäh, äh, kaks tuhat kaksteist, suur aitäh äh, teile, ähm, lugupeetud president, mulle sõna andmast. suur aitäh, nüüd on arutelu lõppenud ning hääletame homme kell kaksteist kolmkümmend ja järgmiseks päevakorrapunktiks on proua Zimmeri raport, mis puudutab arengumaade toetamist toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel.